selleks, et võimalikult peagi oleks probleem lahendatud ja et meil oleks võimalikult ruttu ka ühtne Euroopa varjupaigasüsteem. suur aitäh teile! suur aitäh, proua volinik! ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. viivitamatute eelmeetmed Itaalia muude erakorralistest rändevoogudest mõjut-, teatud liikmesriikide toetuseks ja sõna saab volinik proua Malmström. lugupeetud president, aitäh, tegemist on väga ajakohase aruteluga, eh, mis puudutab eh, sündmusi, mis väärivad meie tähelepanu. komisjon jälgib seda väga lähedalt, Frontex on saatnud ka kaks eksperti koha peale, ligikaudu viis tuhat viissada Tuneesia eh, immigranti on äh, jõudnud viimase paari päeva jooksul Itaalia rannikule. Need numbrid on nüüd äh, viimase kahekümne nelja tunni jooksul hakanud kergelt vähenema. Äh, peaasjalikult on tegemist kolmekümneaastaste meestega, aga on ka kolmkümmend neli äh, naist ning sada kaheksa last. kakskümmend seitse ülevedajat on kindlaks määratud. Nemad on jõudnud Itaalia rannikuvetesse ning äh, see on põhjustanud väga suurt äh, survet äh, Itaalia vastuvõtuvõimekusele, eriti just Lampeduusas. viimaste päevade jooksul oleme me olnud kontaktis ka siseministeeriumiga Itaaliast ja me oleme samuti saanud nüüdseks ka kirja ametliku taotluse Euroopa Liidu abi jaoks. me oleme valmis abistama nii Itaaliat kui Tuneesiat, tegemist on olulise teemaga kogu Euroopa Liidu jaoks, mitte ainult kahepoolse mm, küsimusega võttes arvesse viimaseid arenguid, on äh, komisjon koos Frontexiga üritanud välja selgitada, mida saab teha äh, lühikeses ja keskpikas äh, perspektiivis. me lähtume siin Euroopa Liidu solidaarsuspõhimõttest liikmesriikide vahel ja me juba abistame ka Itaaliat. meie lähenemine peaks samuti põhinema aga ka solidaarsusel Tuneesiaga ning toet-, me peaksime toetama nende üleminekut demokraatlikule süsteemile ja see on ka Lady Ashtoni visiidi mõte ning samuti pakkuda poliitilist ja finantsilist abi. Itaalia abistamine sel-, abistamisel oleme me välja selgitanud, milliseid otseseid meetmeid saaks võtta ja kuidas rahaliselt abistada, me oleme valmis äh, mobiliseerima Euroopa Liidu äh, põgenikefondi äh, vahendeid aastat kaks tuhat üksteist tegemist oleks vahenditega, mis kataksid vastuvõtu äh, taristu vajadused, äh, ravi, sotsiaalabi, nõustamise, äh, haldusmenetluse õiguslikku abi ja keelelise abi. me saame samuti mobiliseerida päris kiiresti ka vahendeid Euroopa Liidu fondidest nagu Euroopa eh, piirifond ning Euroopa saab samuti pöörduda ka Euroopa Liidu varjupaiga tugiameti poole ja eh, paluda neilt eh, abi personali varjupaiga küsimuste lahendamisel Äh, samuti äh, saame me korraldada ühise Frontexi operatsiooni välispiiride valveks ning tehnilisel tasandil on äh, juba arutelud käimas Äh, taolise äh, äh, sündmuste puhul tuleb loota kindlasti ka liikmesriikide vabatahtlikule toetusele ja ma loodan, et kõik liikmesriigid on valmis abistama. tahaksin aga üle kinnitada veel ühte asja, enne kui ning viitan siin ka just aset leidnud arutelule. võttes arvesse seda, et maismaa ja merepiiride operatsioonid on oma iseloomult erinevad, siis ei, saame piirduda ainult abiga abiga merepiiril me peame samuti tähelepanu pöörama Kreeka maismaapiirile. me peame vaatama läbi ka selle, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset, neil on vaja pakkuda eri kaitsemeetmeid, nagu ette nähtud liikmesriikide ja Euroopa Liidu õiguses. Need konkreetsed äh, algatused on juba kokku lepitud Itaalia valitsusega ja me oleme kokku leppinud kõikides detailides ning järgnevates sammudes lugupeetud president, lugupeetud äh, saadikud, samuti on vaja keskpikas perspektiivis välja töötada strateegia. võttes arvesse äh, rändevoogude äh, haldamist, peame me arvestama sellega, et meil on vaja strateegiat, mis aitab kaasa demograafilisele ja majanduslikule üleminekule me peame, meie liikmesriigid peavad oma välispiire asjakohaselt äh, patrullime selleks, et äh, inimkaubitsejad ning ülevedajad ei saaks olukorda ära kasutada. nüüd äh, me peaksime samuti vaatlema seda, kuidas oleks võimalik paremini sihtmärgistatumalt kasutada äh, Euroopa Liidu abi ning kuidas turgutada sissetulekute tõusu ja majandust näiteks Tuneesias, eriti just lõunapoolsemates piirkondades. kooskõlastatukum lähenemine peaks äh, toetama majanduslikku ning poliitilist arengut ja me peaksime võimaldama neil inimestel tulema Euroopa Liitu seaduslikult, äh, seda äh, oskuste-teadmiste vahetamise raames Nende rahvarevolutsiooni tagajärjel on olukord väga keerukas, arenguvõimalusi on erinevaid Tuneesias ja teistes riikides, ega Euroopa Liidu jaoks on siin uusi võimalusi. Lampedusa olukord ei peaks viima selleni, et me ei toeta enam demokraatia tärkamist ning noori rahvaid, kes niivõrd kirglikult ja rahulikult on läbi viinud väga sügavaid poliitilisi muutusi, aitäh! suur aitäh proua Malmströmile, nüüd avan arutelu ja esimene kõneleja on härra Pusutil, teil on poolteist minutit. suur aitäh, härra president. humanitaarhädaolukord Itaalias, eriti Lampeduusa saarel, sest et just nimelt see, see on hädaolukord, nõuab, et me tegutseksime kiirelt. minul on välja käia viis sammu. esiteks tõeline Marshalli plaan Tuneesia ja ka Egiptuse jaoks, mis pakuks neile konkreetset abi kõikides valdkondades, kuid samal ajal peame eeldama, et Tuneesia võimuorganid teevad meiega täielikku koostööd, et blokeerida oma rannajoon äh, selleks, et äh, ei jõuaks siia veel laevatäite kaupa inimesi ebaseadusliku rände raames. me peame kasutama Frontexi Rabbit missioone, tegemist on ju öö, äh, piiri öö, meeskondadega on vaja konkreetset Frontexi missiooni, mis läheks kohe koha peale. kolmandaks, meil on vaja Itaaliale pakkuda konkreetset abi nende tuhandete inimeste majutamisel, kes on jõudnud Lampeduusa saarele. ja ausalt öeldes, proua volinik, ma tõesti ei näe seda, kui te ütlete, et varjupaiga tugiamet saadab oma eksperdid sinna koha peale, kui see tugiamet isegi veel ei tööta, nii et me peame sellega kuidagi teistmoodi hakkama saama. neljandaks, me peame aitama Äh, Itaaliat koheselt tagasisaatmise menetlustes, äh, kui tegemist on selliste inimestega, kellel ei ole õigust äh, varjupaiga, varjupaiga taotle, varjupaiga taotlemisele ja lisaks sellele on meil ka artikkel kaheksakümmend, kus on täpselt kirjas, et meie sisserändepoliitika peab põhinema solidaarsuspõhimõttel äh, ja õiglasel vastutuse jagamisel. minu arvates on viimane aeg, et komisjon seda artiklit ka ellu rakendaks. suur aitäh! suur aitäh, edasi on sõna härra Lopez Aguilaril üheks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik, minu arvates suur enamus Euroopa Parlamendis tervitab demokraatlikke muutusi Vahemere riikides välispoliitika väljakutseks, äh, see on Euroopa Liidu poliitika väli, väljakutseks. Need muutused aga Äh, mõjutavad ka maailma omamoodi, näiteks humanitaarkriis ja nüüd peame meenutama, et Lissaboni leping äh, kehtib ja artiklid seitsekümmend kuus, seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa ja nii edasi nõuavad, et solidaarsus ja vastutus on aspektid, mida tuleb jagada, tegemist on Euroopa Liidu väljakutse ka tegemist ei ole mitte ainult meie kõigi probleemiga, vaid tõeliselt ühtse, meie ühise probleemiga see ei ole Itaalia ega Lampeduusa ega Kreeka ega Malta ega ka Hispaania probleem, see on meie kõigi probleem. aga me ei räägi mitte Frontexist, me ei räägi operatiivsest agentuurist ega ka varjupaiga tugiametist, me räägime kõrgemast tasemest, on vaja kõrgemal tasemel võtta kasutusele vajalikud vahendid on vaja abistada Tuneesiat ja Egiptusest demokraatliku konsolideerimise teel, samal ajal aga on vaja pakkuda abi ka Itaaliale selleks, et saada hakkama kohe praegu nende inimestega ja tuletan meelde, et Lissaboni lepingus on terve programm ette nähtud selleks ja eks siis vaatame, kuidas siin sellega hakkama saadakse, Euroopa Parlament kindlasti ka reageerib sellele suur aitäh, nüüd palun härra Rinaldi. Eh, härra president, austatud proua volinik, lugupeetud saadikud. Itaalia välisminister esines eile avaldusega Damaskuses, ta ütles, et Süüria on äh, tõsine riik, kus rahuldatakse rahva soovi demokratiseerimise järele. samas hiljuti esines ta teistsuguse avaldusega ta väidab, et Itaalia on tema probleemidega üksinda jäetud ja nagu tavaliselt vaadatakse Euroopa poole ikka siis, kui seda vaja on. Brüssel ei toeta tagasisaatmist kohe üle mere. samas põgenike vood Põhja-Aafrikast järjest kasvavad. Euroopa pagulaste fond on eraldanud vahendeid, kuid Itaalia on otsustanud neid mitte kasutada, võib-olla sellepärast, et meetodid ei ole piisavalt läbipaistvad. ma leian aga, et niisugused avaldused ei aita meid edasi. kas me tõesti ei oska õppida sellest, mis me lähiminevikus oleme näinud? poliitilised mängud, illusioonid, avaldused, see kõik ei vii meid mitte kuskile edasi, meil on vaja lahendust ikka ja jälle nõutakse solidaarsust, aga tähtis on tegutseda selleks, et meie, selle nimel, et meie riiki ei tuleks põgenikke järjest juurde. see, me peame järgima rahvusvahelist õigust. solidaarsus on muidugi tähtis, aga seda ei tohi kasutada demagoogiaks. palju tänu, järgmine kõneleja, proua Lohpilar. aitäh kui me räägime Itaalia ja teiste riikide toetamisest, siis me kordame seda viga, et Vahemere riikide probleemid jõuavad keskpunkti. me peaksime keskenduma oma tähelepanu aga hädas olevatele inimestele kui me võtame inimõiguste kaitset tõsiselt, siis me peame vaatama, millises olukorras on need põgenikud, me peame tagama neile inimõigused. mitte mingil juhul ei tohi me lubada seda, et need inimesed saadetakse tagasi ja piirid pannakse kinni. me peame alati vaatama, kuidas saab Frontex olla kasulik antud olukorra lahendamisel. kui tegevuse keskpunktis on inimeste päästmine, eh, siis eh, on eh, just see õige lähenemisviis. me oleme minevikus vigu teinud. ma loodan, et Frontexil õnnestub oma tööd parandada. meil on vaja läbipaistvust, meil on vaja inimõiguste tagamise nimel töötada. loomulikult on vaja tegutseda kiiresti. me peame võimaldama inimestel siiski oma riigis saavutada äh, elamisväärne äh, elu, äh, leida tööd. seda on võimalik saavutada kaubanduslepete teel, majandusliku abi näol, mitmete toet-, mitmesuguste toetuste näol üleminekumajandusega riikidega, riikidele. täiesti arusaamatu on see, et mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid eh, tahavad jätta Vahemereäärsed riigid üksipäini nende põgenike probleemidega niisugused saared nagu Lampedusa või Malta eh, on praegu ennekuulmatu koormuse all. Eh, ka Kesk-Euroopa ja Põhja-Euroopa riigid peavad põgenikke vastu võtma. vastav infrastruktuur on olemas Äh, see oleks solidaarsuse konkreetne ilmutamine. Äh, aitäh, äh, proua Lohpiller. sõna saab härra Tavares, üks minut. suur tänu härra president, kallid kolleegid, me ei saa tegelikult rääkida Lampeduusa küsimusest ilma ütleks välja, et Ben Ali Tuneesias on üks seadus, mis mis ei ole veel tühistatud, nimelt sellele seadusele vastavalt on sisseränne kuritegu ja kui me tahame inimesi tõesti Tuneesiasse tagasi saata, siis peame sundima Tuneesia valitsusega selle seaduse tühistama. kõik tegelikult põhineb seal piirkonnas ühel ainsal asjal, nimelt härra Kadaf-, Gaddafil, nii et kui tema võimult kukutatakse, siis võib olukord paraneda, sest et tema riik on just seal vahepeal Euroopasse tulevate sisserändajate ning Euroopa vahelises vahepunktiks. tegemist on põgenikekriisiga võib juhtuda, et Euroopa piiridele tekivad põgenikelaagrid ja see võib panna ohtu Euroopa Liidu poliitika ning samuti ka rahumeelse sisserändajate jaotamise poliitika, mis on alati olnud solidaarne. lugupeetud härra Tavares, härra Vanderkamp tahab teile esitada küsimuse vastavalt sinise kaardi menetlusele kas te tõstsite jälle valet värvikaardi? vabandan või olen teile andeks andnud. Lähme siis edasi. nüüd palun härra Provera, üks minut. härra president, hädaolukorras on vaja poliitiliselt reageerida kohe Itaalia on palunud Frontexi sekkumist, Frontex peab saama lõpuks operatiivseks ja tal peavad olema kasutada omaenda vahendid, peab jagama seda koormust ning peab kasutama ka Europoli selleks, et vältida, et terroristid siseneksid Euroopa Liidu territooriumile. ning viimaks peab võtma kasutusele kõik vajalikud vahendid selleks, et sellise hädaolukorraga hakkama saada Äh, me ei räägi piisavalt äh, nende revolutsioonide struktuursetest põhjustest. on vaja pressivabandu-, vabadust, äh, ametiühinguid, korralikke institutsioone, mis on ju vältimatud korraliku demokraatia puhul, stabiilsust ja turvalisust kõigile muidu küll ei saavutata ja see ongi meie peamiseks väljakutseks. suur aitäh! nüüd on sõna härra Madleneril üheks minutiks. ja tänku veel, voorzitter, ja me hebben echt een nood-. Äh, tänan, härra president, jah, tõepoolest, meil on tegemist hädaolukorraga Euroopas. Äh, Euroopa ujutatakse üle nagu tsunamiga siia äh, tungivad Põhja-Aafrika no, islamiusku äh, varjupaiga taotlejad no,, nende seas äh, on väga kahtlaseid isikuid ja Euroopa näeb, kuidas Itaalia praegu on mm, tohutu koormuse all Euroopa ma sooviksin nõukogu proua Ashtoni äh, tulla kokku erakorralisele äh, istungile ja otsustada erakorraliste meetmete üle, kuidas selle olukorraga toime tulla. Äh, siin ei ole vaja mitte, Itaalia küll äh, palus rahalist abi jäätmeprobleemi poole, aga rohkem tuleks tähelepanu pöörata põgenikele tänan, härra Madlener, nüüd saab sõna härra Marju Mauro, poolteist minutit. president, eh, signora komis-. Eh, aitäh, härra president, proua volinik, ma sooviksin teid kõigepealt tänada teie pühendumuse eest, selle eest, et te süvenete probleemisse ning Teie teate sama hästi kui mina, et probleem ei ole tegelikult humanitaar hädaolukorras, see on tagajärg, tegelikult on olukord selline, et Magribi piirkonnas toimuvad tohutud muudatused ning Euroopa ei ole võimeline sellele adekvaatselt reageerima. me ei ole suutelised kogu Vahemere piirkonda jalule aitama. Lissaboni protsess ebaõnnestus Vahemere pro algatused on ebaõnnestunud. meil on väga palju probleeme ja neid on võimalik lahendada ainult üheskoos. Ehm, nõukogu peaks eneselt küsima, milline on Euroopa strateegia nende küsimuste lahendamiseks, kuida-, milline on meie strateegia illegaalse sisserände äh, piiramiseks, meil on väga palju probleeme. me peame ühiselt me oleme välja pakkunud väga palju vastuseid selle probleem, nende probleemidega on tegeletud. nüüd aga me näeme, et varasematel aegadel me oleme tulnud toime väga suurte probleemidega kogu Ida-Euroopa integreerimisega, aga nüüd on meil äh, probleem, äh, mille lahendamisega me toime ei tule. me peame siin äh, sellega tõsiselt tegelema. tänan, härra Mauro ma sooviksin küsida, kas te olete nõus vastama eh, härra Portase küsimusele, jah? palun. jah, suur aitäh, ma võin teiega rääkida sellest, miks Euroopal ei ole vastust rändeküsimustele ja mina vastaksin omalt poolt seda, et Euroopa on üritanud leida äh, Äh, politsei vastust äh, probleemile, mis on majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist laadi, seega tahaksin rääkida sellest, mida mainis härra Tavares äsja. kas teie meelest on vastuvõetav, et Frontex või muudel vahendite abil me saadame Tuneesiasse inimesed tagasi, olgugi et Tuneesias seaduse kohaselt tagasi saadetud inimesed äh, lähevad vangi. võib-olla oleks parem siiski diplomaatilisi ideid kasutada selleks, et see seadus ümber muudetakse, siis me võiksime ka muid vahendeid kasutada, millest teie rääkisite. jah, suur aitäh selle küsimuse eest mõni päev tagasi kolleeg Panseriga, kes on Magrebi delegatsiooni juht, me nägime, Tuneesias on ajutine valitsus läbi viimas väga tõsiseid muutusi kogu kohtusüsteemis ja ka vastavas õigusandluses. selleks, et luua usalduslikke suhteid Euroopa ning uue demokraatliku režiimi vahel, peame me koostööd tegema ning probleemi ühiselt lahendama. suur aitäh, härra Mauro! kas te soovite vastata? Äh, veel üks küsimus on härra. kas te nõustute sellega? melankonilt on küsimus Madlenerile. jah, ma tahtsin küsida kolleegilt, mil moel olete te jõudnud veendumuseni, et need inimesed, kes asuvad äh, Lampeduusal, on kõik islamistid ja kurjategijad. kui teil on isiklikku infot selle kohta, siis palun kinnitage see üle, kui aga äh, või ehk fantas-, fantaseerite. palun. Eh, see see on ilmselt üldteada, et inimesed, kes on Liibüast pärit, on islami usku ja samamoodi on teada, et nende seas on väga palju kurjategijaid ja terroriste. ma eeldan, et kõik seda teavad, kui teie seda ei tea, siis te olete vägagi naiivne. Bene, andiamo avanti, la parola onorevole Sassoli per un minuto. Eh, hästi, läheme edasi, sõna saab kolleeg Sassoli üheks minutiks. soddisfatti di confrontarci con la commissione meil on, mul on hea meel, et me saame täna komisjoni esindajaga arutada olukorda Põhja-Aafrikas, Lampeduusas, me näeme põgenikevoogusid, me näeme seda, et meil ei ole struktuure nende vastuvõtmiseks, Itaalia valitsus on alati olnud null sisserände poolt, seetõttu ei ole ka vastuvõtulaagreid piisavalt see probleem on aga äh, niisugune, mis puudutab kogu äh, Euroopat, kõik liikmesriigid äh, peavad mõtlema, kuidas töötada välja koordineeritud poliitika, toetudes rahvusvahelistele lepingutele, tagades inimõiguste kaitse. proua volinik, te olete kuulnud ka poleemilisi sõnavõtte kas te teate, kas Itaalia valitsus on palunud Euroopa Komisjonilt äh, abi? Eh, tänan, eh, nüüd saab sõna eh, proua Pisoto, üks minut. põgenikke on Itaalias üle tuhande sajad tuhanded aga soovivad, väga paljud nendest inimestest soovivad aga edasi rännata teistesse Euroopa riikidesse. üksteist tuhat kriminaalid püüavad samuti tungida Euroopasse, seda on kinnitanud Tuneesia allikad. komisjon reageerib eh, esimesena sellele olukorrale nõukogu ei ole veel seisukohta võtnud. Eh, olukord on väga pakiline. Euroopal on hirm niisuguse humanitaarse eh, hädaolukorra ees Äh, austatud kolleegid, pool tundi on kogu see aeg, mis meil on ette nähtud niisuguse ajaloolise äh, hetke arutamiseks. mida me ütleme inimestele, kellel on hirm, mida teeb Euroopa Liit, et nende probleemide äh, lahenduseni jõuda? tänan, proua Pisoto. sõna saab nüüd kolleeg Jakolino poolteist minutit. suur aitäh, härra president keset Vahemerd ühel saarel, Lampeduusa saarel. ja nii oli see juba kahe tuhande kaheksandal aastal. see saar võttis vastu nelikümmend tuhat põgenikku ning äh, ajalehtede esilehtedel ka räägiti sellest. meil on äh, sõprusleping nii-öelda Itaalia valitsuse ja Liibüa valitsuse vahel, aga praegu me näeme, et olukord on veelgi keerukam. rahu ja stabiilsuse protsess ja uue valitsuse äh, ametis asumine Egiptuses ja Tuneesias on tõsiste muutuste tagajärjeks ja see on äh, puudutanud kõiki Vahemere riike. me rääkisime ennist põgenikele äh, loodud keskusest, see keskus on küll mõnda aega töötanud, aga äh, pärast äh, Liibüaga sõlmitud lepingud, äh, sellel keskusel mingit mõtet ei ole, mida saab komisjon teha, mida saab Frontex teha. me soovime, et kiirreageerimismissioon saadetaks koha peale, me soovime, et Frontex ja härra Pusutil on ka seda meelt me leiame, et on vaja kiirelt ka raha äh, eraldada, härra Mauro rääkis sellest, et nõukogu peab seda probleemi käsitlema, aega ei tohi enam lasta kaotsi minna, sellepärast et tegemist on äh, prioriteediga. ning lõpetuseks, härra mm, president, nüüd on juba põgenikke tulemas ka Egiptusest ja probleemiks on see, et teatud põgenike väärikusest äh, võib-olla ei peeta kinni, kuna on tekkinud suuri viivitusi, me oleme veendunud selles, et proua Malmström omalt poolt kindlasti suudab teha kõik selleks, äh, mis vaja. Äh, suur aitäh ja härra Pantseri, üks minut. suur aitäh, härra president. Need rändevood on tõsiseks probleemiks, kuid tegemist on kogu Euroopa probleemiga. me peame kõik ühiselt otsima lahendusi tekkinud kiireloomulisele olukorrale. ja me peame reageerima kahel tasandil, esmalt me peame koheselt eraldama rahalisi vahendeid selleks, et äh, olukorraga toime tulla. samuti tuleb korraldada kohtumine Euroopa tasandil äh, ning seal peaks vaatama, kuidas paremini ära jaotada sisserändajad erinevate riikide vahel. me peame sõlmima kokkuleppe ka Tuneesia ajutise valitsusega selleks, et pidurdada tekkinud äh, sisserännet ja sellele lõpp teha. samuti tuleb uuesti läbi vaadata naabruspoliitika meil on vaja arukat varjupaigapoliitikat ja me peame samuti toetama reformide läbiviimist ja demokraatia protsessi. ainult sel moel on meil võimalik lahendada probleemid, mis on Itaalias tekkinud, kuid mis puudutavad kogu Euroopat. lugupeetud president, kätte on jõudnud aeg tegutsema hakata suur aitäh, härra Jimenez Bergerilla e,! Eh, e, eh, salvan. suur tänu, härra president! mina olen konstateerinud, et Euroopa Liit paraku liigub eh, ainult siis, kui tekib hädaolukord, näiteks kui le-, jõuab kohale selline tohutu hulk sisserändajaid nagu praegu Lampeduusas. tuneeslaste saabumine Itaaliasse ennustab ette äh, väga ränki tagajärgi, tegemist on kohutava ähm, laevareisiga ja see, mis inimestega juhtub, jääb meie südametunnistusele siis, kui olukord, kui midagi juhtub, siis äh, tõstame käed taeva poole, aga järgmine päev unustame jälle kõik ära. inimestel on õigus tõele, on õigus teada, et Vahemere strateegia ei tööta, ühine sisserändepoliitika on endiselt vaid unistus, vähemasti senikaua, kuni liikmesriigid ei ole valmis panustama piisavate rahaliste vahenditega selleks, et Frontex oleks operatiivne loomulikult rääkimine ei maksa midagi, aga kas tõesti Frontex suudab praegu tagada julgeoleku Euroopa Liidu välispiiridel? minu arvates mitte ja loodame, et tuneeslased, egiptused, egiptlased ja teised põhja-aafriklased eh, ei tuleks Euroopasse otsimaks paremat tulevikku, nad võiksid jääda sinna ja otsida seda tulevikku seal, sest et selle eest on nad ju võidelnud. me peame olema vastutustundlikud, aga hea, eelkõige peame rääkima tõtt ühine varjupaigapoliitika on hetkel vajalikum kui ei kunagi varem. suur aitäh, nüüd lähme edasi vaba mikrofoni vooru juurde, seitseteist kõnelejat on soovinud sõna. nii et äh, teil kõigil on siis täpselt üks minut. proua Angelini, palun. suur aitäh Euroopa on sisserände küsimustes justkui uinuv kaunitar. sisserändest ei ole saanud Euroopa jaoks veel prioriteeti ja see ei ole seda ka kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks, küll aga on see prioriteetne meie naaberriikide jaoks või äh, ka öö, äh, nende riikide jaoks, kes asuvad Euroopa Liidu piiridel. me peame tunnistama, et Barcelona protsess, protsess ei saanudki kunagi päriselt käima. proua volinik on öelnud, et tegemist on ebameeldivate teemadega teatud liikmesriikides nagu Kreeka, Malta või, või ka teised, need riigid peavad tegelema nende küsimustega, nad on sunnitud solidaarsusele, samal ajal kui teised liikmesriigid on paljad kõrvaltvaatajad ja kes lihtsalt õpetavad teisi, ilma et nad äh, üleüldse midagi teeksid. kuidas kasutada vahendeid, kuidas, äh, milliseid vahendeid äh, kasutada, Frontex ja nii edasi, aga ikkagi kõigepealt peame näitama üles poliitilist tahet. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et tänan proua voliniku ja komisjoni selle eest, et te olete kinnitanud üle, et tagate abi Itaalia valitsusega selleks, et tegeleda sellise humanitaarhädaolukorraga, mis on tekkinud Itaalias nüüd palun härra Pasku. Põhja-Aafrikas ning Lähis-Idas aset leidnud väga kiired arengud on pannud kõikuma meie äh, enesekindluse, mille kohaselt Euroopa Liit on äh, nii rikas ja nii äh, turvaline, et me ei pea millegi pärast muretsema kuid paraku see, mis tundus võimatu eile, on täna juba reaalsus. see, millest me räägime, on poliitiline ja tehniline, viitan äh, kirjale. tulenevalt revolutsioonidest Põhja-Aafrikas on tulnud Itaaliasse suur hulk Tuneesia sisserändajaid ning seega on Euroopa Liidul vaja oma väravad kinni hoida. nüüd mina ütleksin vaid seda, et lahendus tehnilisele probleemile, mis läheb politseist ja rahastamisest kaugemale, siis peaksime selgelt avalikult sõna võtma mõned liikmesriigid on võtnud äh, väga rangeid meetmeid teiste liikmesriikide kodanike vastu, see vaid vähendab Euroopa Liidu usaldusväärsust ja mitte, seekord ei ole tegemist mitte ainult Euroopa Liidu sisese probleemiga, vaid see läheb ka Euroopa Liidust väljaspoole. nüüd palun proua Sonja Alfano signor presidente eh, signora commissaria grazie per la sua. Eh, aitäh härra president tänan eh, proua malmström teie soovi eest itaaliat aidata tänan teid teie kohese reaktsiooni eest. Te viitasite vajadusele toetada Tuneesiat ja mm, ma tahaksin teada mida on Euroopa kõikide nende aastate jooksul Tuneesias teinud, mida me kõik oleme saatnud Liibüale, mida me oleme saatnud Tuneesiale see on väga tore, kui me nüüd saame öelda, et äh, jah, Tuneesia kodanikud on ärganud, aga minul on küsimus, kuhu on läinud kogu see raha, mis me neile oleme andnud. kui me, me praegu nüüd jälle raha anname, siis kas me pärast jälle näeme, et me oleme toetanud ebademokraatlikke äh, nurjunud süsteeme. ma küsin äh, proua volinikult, miks Euroopa on seni vaikinud? Ameerika on pakkunud orienteeri, aga eh, ma toetaksin kolleege eh, Portast ja eh, Pariisit. Need riik, siin on küsimus selles, kas kõik need inimesed, kes Lampedusasse on jõudnud, ikka on see Liibüast, Tuneesiast pärit. see ei ole tegelikult hetkel esmatähtis küsimus, aga küsimus on selles, kas nad on nüüd ikkagi äh, põgenikud. Tuneesias on olukord keeruline. kui need inimesed tagasi saada, siis nad pannakse seal kohe vangi. Need on küsimused, äh, mida me peame arvestama. me peame mõtlema, milline on meie strateegia. kas me ajame rassistlikku poliitikat nagu Itaalia valitsus? proua Alfano, palju tänu teile! tõstetud on üks sinine kaart, aga seda me praegu kahjuks ei saa lubada, mul on kahju. härra Pogitsev, palun. Ringraziamo il commissario per gli impegni presi, anche se l'Unione Europea con tutti questi Euroopa Liit on maksnud väga palju erinevate diplomaatiliste teenistuste ülalpidamiseks. loomulikult jah, Euroopa oleks pidanud varem ärkama, Euroopa ei märganud, mis toimub Põhja-Aafrikas. ka sümpaatsed diktaatorid Tuneesias toetati äh, räägiti eh, sellest, kui edukas on Tuneesia sotsiaalpoliitika, aga paraku jah, tulemusi me näeme. Eh, need, eh, kui me nüüd need põgenikud jaotame erinevate Euroopa riikide vahel, siis oleks see üks võimalus, seda nõuavad need riigid, kellel on Vahemerega merepiir mere Äh, sinna jõuavad väga suured põgenikevood Põhja-Aafrikast, aga ma sooviksin meenutada teile ka seda, milline on Frontexi struktuur. me Lampedusasse on nüüd saadetud kaks Frontexi eksperti. Äh, olukord seal on väga keeruline, tegelikult oleks vaja sinna saata terve töörühm me peame õppima vigadest, mis me oleme varem teinud. arvestada tuleb ka sellega, missugune tohutu väljakutse on no, hügieeniolukorra tagamine vastuvõtulaagrites. kõnelejad katkestatakse, me peame kinni pidama oma ajakavast, kuna ka kolleeg eh,, volinik Malmström peab saama veel vastata meie kommentaaridele härra Kaasa, palun. president, grazie, komissarju eh, eh,, nice. suur aitäh, härra president, härra äh, proua volinik. me oleme neist küsimustest äh, rääkinud äh, nüüd ning ma kardan, et ei ole meid veel kuulda võetud, sest et meil ei ole tõelist toimivat solidaarsust. Lampedusal on tegemist väga tõsise tragöödiaga aga kui need inimesed tulevad Maltale, siis meie tragöödia saab olema veel suurem, sellepärast et Lampeduusalt saab nad edasi saata Itaaliasse, aga Maltale ei ole kuhugi neid võimalik saata. me ei saa öö, olukorra heaks midagi teha. meil on vaja, et liikmesriigid öö, näitaksid üles suuremat solidaarsust ja seda ma ootan eriti just põhjapoolsematele liikmesriikidelt nagu ka parlamendi asepresident ütles, eh, siiani sellist solidaarsust näha ei ole. suur aitäh ja lugupeetud Crocetta. Il... lugupeetud president, ma tahaksin tänada mm, proua volinikku selle eest, et eh, Tuneesia küsimus, selle on tähelepanu pööranud ma tahaksin, et selle arutelu raames me toetaksime Tuneesiat ning ka teisi riike, kes võitlevad diktatuuri vastu ja inimõiguste poolt. tegemist on humanitaarse kiireloomulise olukorraga. E, riigid nagu Itaalia e, peavad nüüd e, hakkama saama viie tuhande inimesega Lampeduusal, jah, tegemist on probleemiga. aga samas me teame, et lähedal on ka lennuväli äh, ning neid inimesi on võimalik mujale saata. probleem ei ole selles, räägiti Frontexist või sellest, kuidas äh, merele minekut takistada. me aga soovisime, et see rahvas võitleks demokraatia poolt, nüüd aga tuleb meil äh, need inimesed ka vastu võtta ja tuleb vaadata, kuidas Itaalia saab ka aidata. härra Von Moltser. kui me näeme seda põgenikuvoogu Tuneesia revolutsiooni äh, taustal, siis meenutab see tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandat aastat. praegu tuli see põgenikevoog meile jälle täiesti ootamatult me näeme inimesi, kes ei taha osaleda oma riigi ülesehitamises, kes tahavad saada abi Euroopast, aga niikaua, kuni majanduspõgenikke otsejoones tagasi ei saadeta, oleme me ikka no, selle probleemi ees, et no, põgenike vood tungivad Euroopasse. me ei saa jätta tähelepanuta tõsiasja, et no, konfliktid on alati põhjustanud uusi eh, põgenikevoogusid, aga nende taga on tihtilugu majandusprobleemid. alati eh, tekivad uued põgenikevood. aitäh! härra Silvestras saab sõna aitäh, härra president, proua volinik, tänan selle arutelu eest, tänan teid selle eest, et te olete osutunud meile au osaleda selles arutelus. probleemid, mis seisavad Euroopa ees, on väga tõsised. me näeme, et Vahemere rannikul puhub uus tuul. jah, see on õige, see avaldab otsest mõju ja me näeme, et probleemidega puutub kokku just Itaalia. kui aga tuul muutub tugevamaks, siis tuleks müür ehitada. proua volinik, ma olen pärit piirkonnast Itaalias, kus juba aastakümneid et töötatakse vastuvõtustruktuuride kallal, aga me üksi ei tule sellega toime. oleks tore, proua volinik, kui vastuvõtulaagrite äh, rajamisel osutakse oma abiga teised Euroopa riigid. Äh, tänan, proua Silvestris. sõna saab järgmine kõneleja palju tänu, härra president. praegu on ehk veidi irooniline rääkida vabadusest ja demokraatiast Tuneesias, kui sealt tungivad Euroopasse põgenikevood, kui inimesed tahavad just nüüd oma riigist lahkuda. riik seisab suurte, suurte muudatuste ees ja ma leian, et väga hea on see, et äh, proua volinik pöörab küsimusele praegu tõsist tähelepanu. Euroopa Liit peab näitama, et ta suudab niisuguste olukordade lahendamisega toime tulla. me peame aitama Tuneesiat, äh, aga ma leian, et vältimatult on vaja praegusel konkreetsel juhul näidata, et äh, et nende inimeste seas, kes praegu Euroopasse tungivad, ei ole kõik sugugi pagulased ja me peame panustama eh, ka eh, sellesse, et meil oleks võimalik neid inimesi Tuneesiasse tagasi saata, see oleks oluline märk tuleviku jaoks, tänan. suur tänu, härra Mulder, härra Fidanza, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid erakorralised sisserändajate vood Itaalia rannikul, mis kanduvad ülejäänud Euroopasse, näitavad, et meil on vaja ühtset lähenemist selliste sisserändajate voogude haldamiseks ja komisjoni ja Itaalia ametivõimude vaheline dialoog on sammuke õiges suunas, püütakse leida lahendust sellele erakorralisele olukorrale. jätkates härra Crocetta öeldust, asi tegelikult ei puuduta mitte ainult neid viite tuhandet inimest, kes on nüüd sisenenud, tegemist on probleemiga, mille ulatus võib olla palju suurem, pagulased võivad meie rannikutele laekuda tuhandete kaupa, kui me ei saada neile selgeid sõnumeid, me peame kiiresti ja pühendunult lahendusi leidma, me peame erakorralist üle, probleemi lahendama, aga me peame ka struktuurilise lahenduse leidma. Frontex peab olema tõhusam ja suutma paremini hallata Mm. isiku tuvastamise protsessi ja päritoluriikide tuvastamise protsessi, Europoli tuleb kaasata, et äh, ära hoida ka terroristide ja kurjategijate sissepääsu ja samuti äh, äh, peame tegutsema kiiresti, nõukogu ja komisjon on reageerinud kiiresti ja hästi. suur tänu, härra Fidanza, proua Romero Lopes. suur tänu, härra president tahaksin küsida volinikult, et äh, võib-olla me oleme täna muutunud liiga hüsteeriliseks, äh, täna on juba hiline pärastlõuna ja äh, kui me nüüd vaatame, millised raskused on meie silme ees, Lampeduusa olukord, sisserändajate voogude talitsemine, loomulikult on see raske probleem. aga ma arvan, et kui me räägime äh, terroristide äh, massiviisilisest sissetulekust, siis äh, see on juba liiga kaugele minek, äh, see on liiga hüsteeriline lähenemine ja me peame lähenema sellele küsimusele humanitaarprobleemi nurga alt, me räägime siin oma liikmesriikidest, Itaalia, Itaaliast, kes seisab praegu silmitsi kõige tõsisema probleemiga ja ma arvan, et me ei tohiks unustada, et äh, kogu Lampeduusa piirkonna ümber on üheks äh, probleemi põhjuseks äh, ennekõike vaesus äh, ja vaesus on see, mis inimesi Tuneesiast eemale päratab. suur tänu ja nüüd proua Fajan, üks minut. suur tänu. meie silme all hullub lahti uus humanitaarkatastroof. täna räägime Lampeduusast aga võib-olla homme tuleb veel rohkem sisserändajaid, umbes viissada sisserändajad tuleb Euroopasse juba Egiptusest iga kuu, ametivõimud ei tule enam olukorraga toime, me peame jagama vastutust, ühiselt reageerima me ei saa, aga samas segada sisserändajad ühte patta kurite-, kurjategijatega. liikumise vabadus on üks meie põhivabadus ja seda me ei tohi unustada. me peame aga sellega seoses ka jagama vastutust ühiselt, kandma seda koormat, eraldama finantsvahendeid ja ka teisi vahendeid mängus on ju siinkohal inimelud. Euroopa reageering Egiptuse sündmustele ei olnud ühtne, me peame ka sisserändajate voogudes puhul sisserändajate voogudele reageerides mõtlema ksenofoobia peale ja seda ära hoidma. härra Vandenberg, suur tänu! suur tänu, proua president. brengt wel verplichtingen met zich mee voor Euroopa. En de probleem. Eh, suur tänu. Eh, Põhja-Aafrikas eh, olime me tunnistajateks demokraatia arengule, aga see on toonud kaasa probleeme Euroopale. Lõuna-Euroopa ei suuda Põhja-Aafrika probleeme lahendada, me tahame olla oma kolleegidega solidaarsed ja ma pöörduksin siinkohal voliniku poole ja paluksin äh, tal selgitada, millised on võimaluseks, võimalused äh, menetluse muutmiseks, äh, protseduuride lühendamiseks, me peame suutma kiiresti tagasi saata inimesi, praegusel hetkel äh, tuleb väga palju noori inimesi Itaaliasse, väga paljud nendest on majanduspõhjustel oma kodumaalt rah-, lahkunud, me peame tõelisi pagulasi eristama maja, nõndanimetatud majanduspagulastest, väga paljud äh, tuneeslased, egiptlased tulevad Lõuna-Itaaliasse ja sellega seoses on tegelikult äh, ka väga tõsine äh, teavitusprobleem ja me peame kiiresti selle probleemi lahendama. proua Hirs, üks minut. lugupeetud president, lugupeetud volinik meil kõigil oli väga hea meel, olles tunnistajateks Egiptuse ja Tuneesia revolutsioonidele, demokraatia, vabaduse põhimõtete austamisele. aga viimase kahe-kolme päeva jooksul oleme me teleekraanidel näinud pilte pagulastest paatides ja nähes selliseid pilte telereekraanidel, ajalehtede esikaantel, peame tegutsema kiiresti, me peame kandma hoolt selle eest, et revolutsioonist ei jääks meelde mitte ainult pagulaste vood, me peame teavitama laiemat üldsust, ütleme, et jah, tõesti, sisserändajate vood on suured, kuid paljud neist saadetakse tagasi, kuivõrd neil puudub õigus asüülile, nii nagu meie seda tõlgendame. me peame endalt äh, ka küsima, Äh, kuidas sellele küsimusele lahendada, siin on mär-, räägitud äh, majanduslikest äh, pagulastest, sellele tuleb mõelda ja selle, sellele tuleb tõsiselt järele mõelda. suur tänu, härra Salafrakas, üks minut. suur tänu. Vahemere piirkond on piirkond, kus on mitmeid pingeid ja ma arvan, et mis puudutab sisserändajate vooga, siis olukord kindlasti läheb kõigepealt hullemaks, enne kui asjad hakkavad paremise poole liikuma. me peame kohtlema neid inimesi tsiviliseeritud, me peame meeles pidama, et suur osa nendest sisserändajatest tulevad moslemiriikidest ja ametlikest aruannetest lähtuvalt võib öelda, et järgneva kahekümne aasta jooksul sisserändajate vood kasvavad veelgi. loomulikult me oleme tunnistajateks olukordadele, mille arengud on olnud pikaajalised ja jätkuvad edasi ja sisserändajate vood nii järgneva kahekümne, kahekümne aasta jooksul kasvavad kuue protsendi võrra vähemalt. seetõttu väljakutsed Euroopa ees üha suurenevad. härra Kelly, palun. suur tänu, proua president. nagu volinik ütles, Äh, muutuste tuuled puhuvad üle Põhja-Aafrika ja sellised muutused äh, leidsid aset Ida-Euroopas kakskümmend aastat tagasi ja kui tulemused on samasugused äh, ja tulemusteks on demokraatlikud riigid, siis me peaksime olema väga rahul. puuduseks aga võib pidada seda, et lühiajalisena seisame me silmitsi asüüliprobleemiga, iseäranis Itaaliast, kuivõrd Itaalia kuulub Euroopa Liitu, siis on tegemist Euroopa probleemiga, lahendus peab olema seetõttu Euroopa lahendus. me ei saa pagulaste ees ust sulgeda, kuid äh, samal ajal me ei saa äh, hoida seda ust avali kõikidele äh, maailma pagulastele ja asüülitaotlejatele. nii et ma arvan, et meie lahenduseks oleks härra Pussutili ettepanek, me peame tagada, tagama, et tagasisaatmine leiab aset siis, kui see on turvaline ja mõistlik ja äh, asüüli ei anta isikutele, kes ei ole asüülistaatust äh, väärt. me koos, tehes koostööd itaallastega suudame me sellele probleemile lahenduse leida. suur tänu, härra Kelly, härra Mikolašek. suur tänu, proua president. lugupeetud daamid ja härrad ma arvan, et äh, tegemist on probleemiga, mis on kogu Euroopa probleem, Euroopa peab näitama üles solidaarsust, me peame lähenema sellele probleemile ühiselt, äh, me peame olema solidaarsed äh, ähm, pagulastega äh,, Tuneesia pagulastega ja äh, tulevikus tulevad võib-olla ka Liibüast, Egiptusest pagulaste vood äh, kuid äh, probleem nõuab siiski käsitlust, äh, tulevikus need vood võib-olla suurenevad veelgi. Äh, me peame komisjoni ja nõukoguga maha istuma ja leidma õiguslikult pädevad lahendused. me ei saa kahel käel vastu võtta kõiki Põhja-Aafrika potentsiaalseid pagulasi, see ei ole lihtsalt võimalik kuid samas äh, need, kes äh, on väärt poliitilist asüüli, peavad sellega saama ja teised tuleb tagasi saata. kirja Proedre, <clears throat> kirja Petrope, kalusorisate sahvtitin sinadisi, sa sefharistume pust-. suur tänu, proua president. suur äh, tänu, härra volinik, et teiegi siia tuli, tulite. täna on meil probleeme Lampeduusaga, see probleem levib Maltale, Kreekasse, me ei tohiks, me peame seda küsimust tõsiselt võtma me peame seda küsimust tõsiselt võtma, sest praegu on probleeme minu kodumaal, aga tule, tulevikus levib see probleem Brüsselissegi. meil on tarvis solidaarsust. meil on tarvis tugevdada oma olemasolevaid instrumente nagu Europol ja Frontex, on vaja tugevdada mereseiret. aga kaheksa aastat pärast süsteemi paikapanemist on meil tarvis nüüd järele mõelda, mida oleks seal vaja muuta. suur tänu! nii palju siis vabast mikrofonist. me lõpetame nüüd vaba mikrofoni, me oleme seda küsimust arutanud juba üle tunni aja. järgmisena proua volinik, palun. suur tänu, proua president, suur tänu kõigile selle arutelu eest. kui härra Pussutil oleks minu, mind minu sissejuhatust kuulanud, siis ta oleks tähele pannud, et ma ütlesin peaaegu kõik ära, mis tema kõneski sees oli, aga ma kordan. meil on olemas rahad aitamaks koheselt Itaalia võime, meil on tarvis välja selgitada, millist abi neil on tarvis. Itaalial on palju kogemusi erinevate äh, kriisiolukordade lahendamisel, aga võib-olla on neil äh, tarvis abi näiteks ravimite, toidu, varjupaiga andmise küsimustes. ning me oleme valmis aitama. praegusel hetkel läbirääkimised käivad. jah, tõepoolest on tegemist Euroopa probleemiga ja lahenduski peab olema Euroopa oma. me oleme valmis ka Frontexi, Frontexi käivitama väga kiiresti, me uurime, kas seda peaks ole, see peaks olema tarvilik võib-olla saavad ka mõned teised naabruskonna riigid sellesse panustada. väga meeldiv, et härra Pussutil on raportöör Frontexi küsimustes ja seeläbi võib-olla muutub see agentuur veel tugev, tugevamaks. kui Frontex hakkaks tegutsema Tuneesia vetes, siis loomulikult on tarvis selleks ka kokkulepet Tuneesia võimudega, seda ka praegusel hetkel veel sõlmitud ei ole. samuti õhutame me Tuneesia ametivõime tagasi võtma oma kodanikke, me oleme teadlikud sellest seadusest, millele viitasid härra Tavares ja teised, aga loomulikult tuleb äh, igat juhtu käsitleda eraldi. me oleme valmis ka aitama Tuneesia ametivõime äh, piirivalve, politseitöös näiteks. Maltal pole me, me äh, veel tegutsema hakanud, aga kui nad soovivad, oleme valmis abimeeskondi ka sinna saatma. järgmisel nädalal arutatakse küsimust äh, üldasjade nõukogus. ning samuti tegeleme me, teeme me koostööd ÜRO põgenikeametnikega, uurimaks, kas nendel põgenikel on tarvis meie kaitset ning viime läbi ka analüüsi tuleviku arengute os-, osas. seda teeb ka Frontex. Tuneesias on olukord loomulikult lootustandav ja me toetame sealseid demokraatlikke arenguid. eile käis seal ka proua Ashton konsulteerimas ametivõimudega, me oleme valmis abi andma valimiste korraldamisel, ka oleme valmis andma, andma ka igasugust muud abi, edendamaks demokraatiat. samuti vaatame üle erinevad liikuvusprogrammid ning äh, üritame kaasa aidata loomulikult inimeste Euroopa Liitu seaduslikult sisenemisele. ma nõustun härra Mauro ja teistega selles osas, et loomulikult tuleb tervet regiooni käsitleda tervikuna. kõik olid ju üllatunud, kui Berliini müür kokku kukkus ning meil ei olnud valmis kohest tegevuskava. praegune olukord on küll mõneti teistsugune, kuid inimesed ju endiselt soovivad vabadust ja demokraatiat ja meie Euroopa Liidus peame seda toetama me peame üle vaatama Euroopa naabruspoliitika, võttes arvesse viimaseid arenguid, me peame vaatama Egiptuse ja ka teistegi riikide osas seda, kuidas maksimeerida oma käe äh, äh, käsutuses olevaid fonde äh,, kasutamaks neid võimalikult äh, tõhusalt, võttes arvesse viimaseid arenguid. suur tänu, proua president, selle arutelu eest, kindlasti arutame me seda küsimust veel, sest äh, ega lahendus ei saabu ju kiiresti aga ma kinnitan teile veel kord, et komisjon jälgib olukorda väga tähelepanelikult ning me oleme valmis aitama nii Itaaliat, Tuneesiat kui ka teisi eh, kannatavaid riike, suur tänu! suur tänu, proua volinik! sellega on antud arutelu lõppenud, järgmine päevakorrapunkt on proua Omen Reuteni raport, mis räägib piisavatest jätkusuutlikest ja turvalistest Euroopa pensionisüsteemidest anname volinikele aega kohti vahet